Der Präsident! Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie bitten, Platz. tere päevast, lugupeetud daamid ja härrad, palun võtke istet. üheksateistkümnendal jaanuaril kahe tuhande üheteistkümnendal aastal katse, katkestatud täiskogu osaistungjärk jätkub täna eelmise protok-, koosoleku protokoll üheksateistkümnendast jaanuarist kaks tuhat kaksteist on teile esitatud, kas kellelgi on kommentaare, märkusi protokolli kohta? ei ole, seega on protokoll kinnitatud. tulen nüüd teadaanne-